ei toimi. Yeah. Do you know which seat we have with uh, me? Is it this yep. one? Yeah. Because it is set down. Right, good, good morning. Um, I think they'd uh, not put us in the right place and we'd had some non-working microphones, but... meie mikrofonid ei toiminud alguses, aga nüüd on probleem lahendatud. ja kõigepealt võtame vastu meie päevakorra. ma arvan, et kõik on päevakorraga nõus, suur tänu esimene päevakorrapunkt on minu enda raport, mis kasutab mitte finantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamist suurte äriühingute ja kontsernide poolt, nii et annan ka kohe iseendale sõna, et tutvustada teile oma raportit. tuletan teile meelde, et koordinaatorid palusid mul seda teha, sellepärast et ma olen väga palju tegelenud äh, riigipõhise aruandluse temaatikaga ning äh, nad äh, ütlesid, et ma võin olla nii range kui vähegi võimalik, nii et ma loodan, et te kõik olete siis mulle toeks ka muudatusettepanekute esitamisega seoses ja aitate oma ideega seda teksti veel paremaks muuta. komisjon on teinud ettepaneku üsna veidra ajakava kohta kohe, kui nende ettepanek avalikustati, kinnitati raamatupidamise direktiiv kaks, direktiiv kaks tuhat kolmteist ja sellega seitsmekümne kaheksanda ja kaheksakümne kolmanda aasta direktiivid äh, kaotavad jõu ja nüüd me siis muudame põhimõtteliselt midagi, mis enam ei, ei kehti ja seetõttu oleme toonud siia sisse mitmeid väikseid tehnilisi muudatusi, et äh, muuta midagi, mis, mida nüüd enam tegelikult olemas ei ole. Äh, ja see on siis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta raamatupidamise direktiiv. kui mäletate, siis otsustati, et me ei hakka seda teemat enam puudutama, äh, kui kokkulepe juba saavutati, et asju enam mittegi jälle, mitte jälle tasakaalust välja ajada, aga paistab, et me peame jällegi selle temaatika äh, juurde liikuma. komisjon soovis täpsustada täpsemalt infot, mida Euroopa Liidu äriühingud peaksid avalikustama, nagu näiteks keskkonna, sotsiaalsed küsimused, töötajatega seotud küsimused, inimõiguste austamine, korruptsioonivastane vaidlus, altkäemaksud, mitmekesisus. ettevõtetel peavad olema paigas poliitilised meetmed ja kui neil seda ei ole, Äh, nendes valdkondades, siis peavad nad selgitama nende puudumise põhjuseid. ja kolm põhimist, põhilist osa minu raportis, riigipõhine austamine, äh, agressiivne maksude planeerimine või maksude planeerimine ja samuti hoolsuskohustus ettevõtete jaoks. kõigepealt siis äh, riigipõhine aruandlus pärast raamatupidamise direktiiviga lõpulejõudmist saavutati kokkulepe ülemkogu järeldustega jätta riigipõhine aruandlus välja sealt. ma ei tea, kas nõukogu teadis, mida nad soovisid otsustada, kuid nad arvavad, et, et selline peaks olema meie lähenemine. ja meie oleme ma olen põhimõtteliselt kapitalinõuete direktiiv neljandaga seotud seisukohad siin otseselt üle võtnud ja toonud sisse riigipõhise aruandluse võimalikud ohud ja sellega seotud avalikustamise piiratuse, nii et avalikustamise puhul piirdutakse ainult maksuametitega. ja äh, ja võib-olla me peame uurima, kas see on kooskõlas meie õigusliku alusega äh, ja võib-olla Maksuametid ei ole siin sobivaks pädevaks asutuseks, äh, kui me tahame lähtuda oma tegevuses artiklist sada neliteist. kui teil on muid ettepanekuid selle kohta, kuidas seda paremini korraldada, teie hulgas võib olla neid, kellel tõesti on häid mõtteid, siis ma olen loomulikult valmis neid kuulda võtma. mina olen muutnud raamatupidamise direktiivi peatüki kümme äh, raamatupidamise direktiivist kaks tuhat kolmteist, kus tea direkt-, kus riigipõhist raamatupidamist tegelikult direkt-, määratleti ja siin on alternatiiviks juhatuse aruandlus. mina tahaksin aga tuua sisse auditeerimise võimaluse. mõned inimesed ütlevad, et kui me selle info toome samuti sisse aastaaruandesse, siis, äh, siis muutub see liiga ulatuslikuks, aga, aga see jällegi võimaldaks auditeerimist. ja veel üks asi, mille ma olen siit sisse toonud, on erivastutusraport tegemist ei ole horisontaalse teemaga, see on seotud finantsasutustega ning ma üt-, olen kirjutanud, et kuna finantssüsteemil on nii tähtis koht meie majanduses, siis äh, on ettevõtetel suuremad hoolsuskohustusega seotud äh, äh, kohustused mille ma olen toonud sisse ka raportisse, erivastutusraport, kus on, siis peaks olema sees informatsioon äh, reguleeritud arbitraaži kohta ja samuti personalimeetmete kohta. samuti avalikustamise äh, nõue maksuplaneerimise kohta Euroopa Liidu ettevõtetes selle eesmärgiks on äh, saada kontrolli alla agressiivsed maksude vähendamise meetmed, mida suured Euroopa Liidu äh, äriühingud kasutavad äh, erinevate maksunõuannete tulemusel, mida nad saavad väliskonsultantidelt. see on seotud nii G kaheksa OECD ja teiste algatustega maksuparadiiside ja maksudest kõrvale hiilimise valdkonnas. ma arvan, et liikmesriigid peaksid kaaluma ka üldise maksudest kõrvalehoidmise reegli kehtestamist, seda on sisse viidud, see on põhimõte, millest, mille on sisse viinud Ameerika Ühendriigid, Kanada, Hongkong ja teised, ka Ühendkuningriik rakendab seda põhimõtet, nii et ka see on üks võimalus tulevikuks. siis veel muudatused uued muudatused, sealhulgas reguleerimisala, millised äriühinguid see ettevõte hõlmab, kõik Euroopa Liidu ettevõtted äh, on praegune sõnastus, kus on üle kas viissada töötajat või üle viiesaja äh, töötaja ja samuti on toodud käibepiirangud ja äh, bilanss. ma arvan, et sellist kahest käivet, kahest künnismäära pole vaja, käibest juba peaks piisama näitajana, sõltumata sellest, kui palju inimesi on selles ettevõttes tööl. ja kui majandusnäitajad on nii ulatuslikud, on igal juhul nende roll majanduse elus suur. mis puudutab hoolsuskohustust, siis selgita äh, järgi või selgita põhimõte kehtib ka siin, ettevõte peaks suutma demonstreerida oma poliitiliste meetmete tausta, võtame siin näiteks hobuselihaskandaali ja, ja, ja mille puhul, kui ettevõtted oleksid hoolsuskohustusest kinni pidanud, oleks õnnestunud võib-olla allhankeahelas tekkinud probleeme vältida ja mis puudutab praegust raamistikku, siis komisjon viitab siin rahvusvahelistele Euroopa ja liikmesriikide raamistikele ja juhistele ning Euroopa Liidu äriühingud saavad kasutada kõiki neid eeskirju selleks, et mittefinantsilist infot avalikustada. mina arvan, et on oluline, et ettevõtted tõesti kasutaksid raamistikku ja juhiseid, mille, mida soovivad sidusrühmad. väga palju on neid erinevaid tehnilisi muudatusettepanekuid, kuid äh, me teeme ehk üht, ühtse kompromissettepaneku, nii et me ei peaks kõikide nende tehniliste muudatusettepanekute üle eraldi hääletama ja kui komisjon arvab, et me oleme kuskil vigu teinud, siis nad võivad meie poole pöörduda, kuid me oleme püüdnud igasuguseid vigu vältida juba ette. nii palju siis minu raporti sisust ja nüüd saavad sõnu variraportöörid, kõigepealt äh, Jean-Paul. see mikrofon paistab toimivat, suur tänu, äh, lugupeetud äh, esimees, ma ei tee pikalt. ma tean, et meil on aega vähe ja sõnasoovijaid on tõenäoliselt palju, nii et katsun teha võimalikult lühidalt, nagu ma juba ütlesin kõigepealt, äh, mis puudutab teie raportit üldiselt, ma olen sellega üldiselt nõus, mul ei ole mingisuguseid suuremaid vastuväiteid, aga ma tunnen muret koherentsuse pärast ja väga tore on, kui me tahame ettevõtete info avalikustamist ühtlustada, reguleerida, kuid me ei tohiks samas ettevõtete töö tõhusust ja konkurentsivõimet ohtu saada. me peaksime siis doseerima kohustusi nii, et äh, need kohustused peaksid tõesti olema ka kasulikud. väga tore on, kui meil on kohustused ja, ja nõuded, kuid äh, kui me ei saa kontrollida, mis äh, tegelikult toimub, siis pole neist mingisugust kasu. ja täna Euroopas võib öelda, et konkurents on üha suurem ja ka finants järelevalve valdkonnas me näeme, et me ei anna järelevalveorganitele finantsvahendeid ja võimalusi tegelikult oma kontrollitööd teha me ei peaks muutma ettevõtete elu raskemaks täiendavate normidega, mis suurendavad halduskoormat, bürokraatiat. me peaksime keskenduma ainult kõige olulisemale ja reguleerimisala peab olema sellega seotud peaks olema piiratud ja mis puudutab maksude planeerimist, siis kui on maksudest kõrvalehoidmisega tegemist, maksude planeerimisega seoses, siis see ei ole ju tegelikult maksumaksja süü, maksumaksja loomulikult tahab maksta võimalikult vähe, nii et riik peab kandma hoolt selle eest, et maksusüsteem oleks äh, selline, et ta ei ole liiga keeruline ja ei võimalda igasuguseid äh, kõrvalehiilimise mooduseid. see on kõige tõhusam moodus, riik peab kandma hoolt selle eest, et maksu õigus oleks kergem, kergemini kohaldatav ja samas ka kontrollitavam. nii palju üldisemalt, aga üldiselt, nagu ma juba alguses ütlesin, olen ma teie raportiga nõus. suur tänu! sotsiaaldemokraatide nimel Marlen Mitsi. võib-olla tehnikud aitavad meid pisut, meil on äh, mikrofonidega tõsiseid probleeme siin, peaaegu ükski mikrofon paraku ei tööta no. No. The, no, no, I will. Uh, yeah, there is work. Uh, this one works. This one works. This one is there. Okay musical chairs this morning. Yeah, okay. Now we know why we have a big right round room. It's just so that we can go round and round in circles. Yes, great fun this morning. Right, grazzi. Um, Jien ukoll mort, mort rajt dan ir-rapport li naħseb li huwa vvar. Suur tänu. Ka mina lugesin selle raporti läbi ning leian, et see on äh, suurepärane. siin on mitmeid elemente, mille osas me oleme äh, ühel meelel kas äh, faktiliselt või põhimõtteliselt, aga mõningatele asjaoludele tahaksin siiski tähelepanu juhtida. mis puudutab riigipõhist aruandlust, tegemist on väga olulise mõistega, olulise kontseptsiooniga, millega me põhimõtteliselt oleme nõus, kuid artikkel nelikümmend kaks peab jääma selliseks, nagu see on. oleme küll nõus ettepanekutega, äh, mis sellega on tehtud, kuid me tahaksime, et need oleksid sisse toodud teise muudatusettepanekusse. ja nüüd kõneleja mikrofon lülitus jällegi välja Keep going. Sorry, sorry, okay. Okay, um, naħsbu naħsbu li illi um, naqsu ma' rapporter illi supply. Niisiis äh, oleme raportööriga nõus, varustusahel on äärmiselt oluline me kõik oleme tuttavad Bangladeshi sündmustega, ja seda enam on oluline, et, et läbipaistvus oleks tagatud. oleme nõus selle põhimõttega, et kas järgi või selgita, mis on üheks läbipaistvuse alustalaks raportis on väga põhjalikult käsitletud ka agressiivset maksuplaneerimist, kuid selles valdkonnas me peame piirduma ainult absoluutse miinimumiga me ei taha liigselt koormata ettevõtteid, kes teevad oma tööd hästi ning täiesti teenivad seaduspärast kasumit, ärgem hakakem neid siis veel liigselt koorama, koormama. teatavad reservatsioonid on meil ka selles suhtes, kui äh, ranged me peaksime siin olema, sellepärast et me tahaksime ju siiski kõikide huve arvesse võtta mis puudutab muudatusettepanekut kakskümmend kaheksa, siis raportis kirjeldatakse seda, mida kujutavad endast väikesed ettevõtted ning siin on ettepanek kustutada töötajate arv ja pööratakse rohkem tähelepanu käibele, olgu see siis kakskümmend miljonit või nelikümmend miljonit me mõistame selle muudatusettepaneku äh, mõtet või tagamõtteid, äh, kuid äh, me arvame, et siiski me peaksime arvesse võtma ka seda, kui palju inimesi töötavad väikeses või keskmise suurusega ettevõttes ja just nimelt töötajate arv võib määrata selle, kas tegemist on VKE-ga või mitte. meil on vaja ka selget raamistikku, kindlaks määratud raamistikku, kas see on siis rahvusvaheline või riiklik ja see on siis esialgu kõik, aga üldiselt tegemist on suurepärase raportiga, millele me oleme valmis kahe käega alla kirjutama. aitäh! suur tänu, rohelised, palun, Philip. hoo, mu mikrofon toimib. tere hommikut kõigile! minu meelest on siin see pisut veider olukord, liberaalide raportöör ütleb, et me peame seda tegema ja ettevõtted peavad täitma neid kohustusi, nad saavad seda teha äh, ilma igasuguste suuremate pingutusteta ja ka Jean-Paul ja ka sotsiaaldemokraatidest kolleegid ütlevad, oo, olgem pisut äh, ettevaatlikumad äh,. milles siis asi? igalt poolt, kui äh, Sharon koostab raporti, on mul tunne, et äh, ma olen oma olemuselt liberaal, võib-olla see on lausa ohtlik. igal juhul tegemist on väga hea raportiga, Jean-Paul. kui sa ütlesid, et me peame ettevaatlikud olema, me ei tahaks ettevõtteid liigsete kohustustega koormata, ähm, kui nad, äh, nende teenivad legaalset kasumit. suurtes ettevõtetes on kõik need arvud juba olemas, nad ei pea täiendavalt pingutama selleks, et neid avalikustada, see ei nõua neilt mingisuguseid täiendavaid pingutusi Äh, võib muidugi arutada, kas väikestele keskmise suurusega ettevõtetel on need äh, võimalused olemas ja need andmed olemas, äh, aga, aga siiski. ja siis, mida Sharon ütles, kõige olulisemad on kasumi ja käibenäitajad VKE-de määramisel ja bilansinäitajad, sellepärast et väike, väikese arvu töötajatega võib väga suurt kasumit teenida ja väga palju raha liigutada ja mina isiklikult toetaksin sellist kolme tasandi äh, lähenemist, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on äh, vabastatud, suured ettevõtted äh, on kohustatud ja siis on veel kolmas tasand, ehk siis see järgi või selgita tasand, mis võib olla abiks neile, kes tunnevad muret, kas me koormame väiksemaid ettevõtteid liigselt riigipõhine aruandlus võiks olla siis suuremate ettevõtete jaoks ja vaatame, kuidas me saaksime siis ülejäänud kohustusi laiendada suure, suurema reguleerimisalaga, aga ehk siis suurematele ettevõtetele on kõige suurem koormus siis äh, Jean-Paul, sa ütlesid, et äh, maksude planeerimine on tegelikult äh, riigi kohustus ning riik ei tohiks luua võimalusi maksude planeerimisega maksudest kõrvalehiilimiseks, ma olen põhimõtteliselt sellega nõus ja kapitalidirektiivi neljaga seoses juba on, ütlesime, et riigid on hakanud ühtlustama maksustamist ning meie parlamendis soovime rohkem läbipaistvust ning see, need nõuded juba iseenesest äh, on, stimuleerivad riikide tööd ja siin on väga oluline just nimelt see riigipõhine aruandlus ja ma arvan, et riikidel on juba niigi üldsuse surve rohkem ühtlustada, suurendada läbipaistvust ja kahekümne kaheksa liikmesriigi erinevate maksusüsteemidega tutvumine on niikuinii suureks koormaks meie ettevõtetele, iseäranis väikestele ja keskmise suurtega ettevõtetele. siis veel mõningad asjaolud, mis puudutab seda väärtusahelat, siis praegu olete viidanud sellele põhjenduspunktis, Sharon, kui ma ei eksi. aga võib-olla peaksime tooma sisse eraldi artikli seoses aruandluskohustusega vähemalt suurte ettevõtete jaoks oma varustus- või väärtusahela kohta ning äh, suurem läbipaistvus tõenäoliselt parandaks ka üldist distsipliini. riskiaruandlus. ma arvan, et siin me peaksime igasuguseid ohte arvesse võtma pärast kahe tuhande kaheksandat aastat oleme me äärmiselt keskendunud, äärmiselt palju keskendunud loomulikult finantsriskidele, kuid on ka teistsuguseid riske, riskianalüüs ja riskide hindamine ei ole loomulikult täppisteadus, kuid ettevõtted peaksid siiski püüdma hinnata oma tegevusega seotud sotsiaalseid ja keskkonnaga seotud ohte kui näiteks üks osa varustusahelast on kas Tuneesias, Egiptuses, näiteks tekstiilitööstuses oli see sageli nii äh, enne Araabia kevadet ning äh, me nägime, mis siis juhtus. ma arvan, et ettevõtted peaksid hindama, kui ohtlikus positsioonis nad on, mitte ainult finantsseisukohast, vaid geopoliitiliselt äh, ning sotsiaalselt ning keskkonna seisukohast ma arvan, et nüüd ongi kõik. oleme selle raportiga üldiselt rahul, on küll väikeseid võimalusi seda lihvida, kuid mitte eriti palju. suur tänu, Philip. Ashley't ei ole siin või siiski, siiski. selles ruumis on väga raske kolleege üles leida. suur tänu, Sharon. see ettepanek on väga hästi kooskõlas Ühendkuningriigi nõuetega ja seetõttu ma suhtun sellesse üldjoontes positiivselt ja olen üldise lähenemisega nõus liigne koorem ettevõtetele, millele viitas Jean-Paul, äh, selles osas olen ma nõus, me peame igal juhul kandma hoolt selle eest, et me liigselt ei koormaks meie ettevõtteid. proua esimees, teie olete puudnud teksti äh, rangemaks muuta, võtta arvesse kapitalinõuete direktiivi ja nii edasi ja nii edasi. Äh, mina näen kindlasti kasutegurit suurte ettevõtete määratlemises lähtuvalt käibest aga mõningad muudatusettepanekud püüavad laiendada varustusaheldada, varustusahela ulatust, mina tahaksin, et see oleks ainult börsil noteeritud äriühingute puhul nõnda samuti tunnen muret äh, ka riigipõhise aruandluskohustusega äh, seoses seotud nõuetest. ning ma arvan, et me peaksime pigem keskenduma võimalikule maksudest kõrvalehoidmiseni ja mitte niivõrd ilma igasuguse mõjuta nõuete kehtestamisele. suur tänu! kas keegi soovib veel sõna? paistab, et keegi rohkem sõna ei soovi, kõik soovivad kohvi, aga mitte sõna. suur tänu teile! ootan pikisilmi teie muudatusettepanekuid ning annan endast parima, püüdes neid muudatusettepanekuid arvesse võtta, kui tegemist on muudatusettepanekutega, mis on üldjoones hästi kooskõlas meie üldpõhimõtetega, ehk siis avalikustamine, suurem läbipaistvus. üldsus on tundnud tõsist muret selle pärast ajal, mil väga paljud liikmesriigid tahavad oma maksu äh, tulusid suurendada. ja kui suured ettevõtted saavad oma raha liigutada ühest kohast teise ning sel moel maksta vähem makse äh, ning hiilida kõrvale oma õiglase maksuosa maksmisest, siis see ongi murettekitav. me oleme rääkinud sellest seoses majandusjuhtimisega, finantstehingumaksuga ja muudegi teemadega ning kui me tahaksime meie finantssüsteemi parandada liikmesriikides ning E, riikide finantsolukorda parandada, siis peavad ettevõtted maksma oma õiglase osa ka maksudest. ja riigipõhine aruandlus oli, sellest oli abi arenguriikidele ja mina toetan seda, kuid on muidugi üsna rabav, et ka meil nii-öelda arenenud maailmas on meil vaja selliseid meetmeid. ootan, nagu öeldud, pikisilmi teie muudatusettepanekuid erinevate elementide artiklist artiklisse nihutamine, äh, selle vastu ei ole mul midagi, see oli väga raske ülesanne üldiselt, selle raporti koostamine ning ka komisjon võib meile nõu anda, kui me oleme mõned asjad võib-olla valesse artiklisse pannud, äh, nii et äh, oleme väga vastuvõtlikud komisjoni ettepanekutele erinevatest peadirektoraatidest. kas komisjon soovis siin sõna, meil on äh, aeg napp, aga kui soovite, siis palun. suur tänu selle võimaluse eest, ütleb komisjoni esindaja, kuid äh, hädavajalik see meie jaoks ei ole ja et teie koosolek saaks edasi minna nagu kord ja kohus, siis äh, ma praegu pikemalt ei räägigi. suur tänu, ütleb esimees. oleme valmis kuulama teie nõuandeid, kas erinevate E, sätete asukohtade suhtes või siis e, õigusliku aluse kehtivuse e, suhtes artikkel sada neliteist. nii, ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on õige pea, sest me tahaksime kiiresti selle arvamusega ühele poole saada. muudatusettepanekute tähtaeg on kuues november, päeva lõpp muudatusettepanekutest räägime kahekümne viiendal novembril ning hääletame samal päeval. nii et loodetavasti saame selleks ajaks koostatud ka vettpidavad kompromissid. täiskokku minemise aeg ei ole veel teada, sellepärast et õigusasjade komisjon vastutab selle raporti eest, ehkki meil on mõningates valdkondades jagatud volitused, ei ole me veel jõudnud kokkuleppele täiskogu küsimuses. suur tänu ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. mina pean paraku lahkuma, nii et äh, annan nüüd juhtimise üle Pablale. kui äh, on mõni mikrofon, mis töötab okei okay., good morning everyone, we go to tere hommikust kõigile, läheme järgmise päevakorrapunktiga edasi. ja härra Kosessi nõusolekul räägin inglise keeles. Läheme kõigepealt juhataja teadaanneteni. kõigepealt, eh, mis puudutab äh, eh, triloogide alast informatsiooni, siis Euroopa Liidu äh, programm finantsaruandluse kohta kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, viieteistkümnendal oktoobril leidis aset esimene triloog ning arutelude keskpunktis oli artikkel neli sellest lõpparuandest, mis ka põhilisi tuumküsimusi sisaldab. kokkuleppele jõuti selles osas, kuidas raportid peaksid komisjoni jaoks välja nägema, aga probleemid on endiselt seotud äh, finantsabi äh, tingimuslikkusega erinevatele fondidele. teine triloog leiab aset kuuendal novembril. mis puudutab NIFIT-i kolmepoolseid läbirääkimisi, siis kuues äh, triloog peeti kuueteistkümnendal oktoobril. sätted, mis puudutavad kaubanduskontrolli, tuletisinstrumentide kauplemist ning läbipaistvust ja aruandlust Need teemad kõik võeti läbi. seitsmes triloog leiab samuti aset kuuendal novembril. ja edasi läheme hääletuse juurde. esimees kontrollib, kus on tema hääletuskaart. So we move on to the votes uh.... edasi siis hääletamine ja kõigepealt äh, kontrollime, kas kaardid töötavad. kui tahate teha väikese kontrolli, siis praegu on kontrollhääletus kas kõik on proovinud hääletada kontrolliks? viis häält veel siin vajaka. nii, hääletamine on siis lõppenud kontrolli mõttes so we start voting the alustame kõigepealt siis äh, hääletust pangas, pangandussektori väliste asutuste maksuvõime taastamise kriisilahenduse raamistik. autor on Keith Swinburne ja kompromiss A, kes on poolt? vastu, erapooletud ja vastu võetud. muudatus kakskümmend kaheksa. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa, kontrollime elektrooniliselt, palun, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. algtekst, kes on selle poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt? esimees parandab ennast, muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kaheksa, kes on poolt? kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kolm poolt. Äh, see on tagasi võetud. sellisel juhul kolmkümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt. kuidas? meil ei ole infot selle kohta, et see on tagasi võetud, aga aitäh, ütleb härra esimees. siis kolmkümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks ja nelikümmend kaks hästi, neid me ei hääleta, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv five and six, those in favor? nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt? Äh, parandab ennast jälle nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks, osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, viiskümmend kaks edasi, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa on tagasi võetud, siis edasi kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa. siin on suuline muudatusettepanek, äh, mille on teinud raportöör. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss K, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss L, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss M. kontrollime, kontrollime elektrooniliselt sada. Votes, Anis, adopted vastu võetud kaheksateist poolthäält ja kolmteist vastuhäält. aga suur tähelepanu kontrolli eest, kompromiss M, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algtekst poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algtekst jälle, siiski kontrollime sada kümmet ja hääletamine on alanud vabandage, aga hääletusnimekiri ütleb siin, et sada üheksa ja sada kümme tuleb võtta plokis koos. Te peaksite võtma ühe hääletusena nad mõlemad koos. ja tõesti, suur tänu selle märkuse eest. üks hääletamine ja see kehtib sada üheksa ja sada kümme kohta. One is, one is a heading. Which, it's a Uh, kontrollime mõlemaid siis sada üheksa ja sada kümme. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. Let's vote it separately then. There is no problem. We vote. So, if there is uh, any concern, we vote kui probleeme on, siis hääletame eraldi. kõigepealt sada üheksa, palun. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud ja nüüd edasi sada kümme. hääletamine on alanud ja see on ka tagasi lükatud. nii et esimees vabandab siin segaduse eest ja läheme edasi. algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, algtekst jällegi poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud originaaltekst jällegi poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss N, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number neli ja viis. võtame hääletusele koos. neli ja viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud algtekst sellest poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, originaaltekst kolmandast poolt vastu, erapooletu vastu võetud. Äh, algtekst neljandast poolt vastu, erapooletu vastu võetud. algtekst viis kuni kuus poolt vastu, erapooletud ja vastu võetud. algtekst põhjenduspunkt A poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kompromiss O, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kümme, poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. algtekst siin poolt, ei, hääletame seda, ütleb härrasimees kaksteist edasi, osade kaupa. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime teist osa elektrooniliselt, palun, ja hääletamine on alanud. We close the votes. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. see teine osa. kolmteist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. algtekst, äh, põhjenduspunkt D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist ei siiski põhjenduspunkt E, algtekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. algtekst, äh, põhjenduspunktid F ja G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. algtekst, põhjenduspunktid J kuni L, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss R, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt O, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt O muudatusettepanek kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame nüüd. kontrollime, kontrollime siis põhjenduspunkti äh, või muudatusettepanekut kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudetud kujul teksti elektrooniline hääletus, palun, hääletamine on alanud. We close the vote, annex ad... Uh, hääletamine on lõppenud äh, ja see on vastu võetud. ja nüüd äh, kogu resolutsiooni äh, elektrooniline hääletus ja hääletamine on alanud. Okay. We close the votes. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. kolmkümmend poolthäält, keegi vastu pole ja keegi pole ka erapooletu nii et äh, tunnustused raportöörile. Äh, järgnevalt läheme edasi. härra Tremosa raport Euroopa Liidu konkurentsipoliitika aastaaruanne. ja alustame hääletamist kompromiss A-ga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist, osade kaupa. esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud. ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga võime kontrollida. kontrollime esimest osa kolmeteistkümnendast muudatusettepanekust ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on suure enamusega vastu võetud, nii et vabandan kontrolli eest. teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, viieteistkümnendat palun hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks suulise muudatusettepanekuga ka härra Pallonelt, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kontrollime kahtekümmet ühte. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud väga suure häälteenamusega. ma kujutan ette, et härra Lambert on ainukesena vastu hääletanud sellele muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt? kakskümmend kaks on tagasi võetud, on see info, mis meil on, ütleb esimees, nii et kakskümmend kolm, kes on poolt. kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusepanek kakskümmend neli, kes on poolt? vastu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 erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks, kontrollime. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud edasi viiskümmend neli osade kaupa, kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa, poolt, vastu,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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks on tagasi lükatud, sobib jah? seitsekümmend kaks, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss G kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime teist osa. kompromissist G hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. kakskümmend poolthäält, kaksteist vastuhäält, edasi kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas me peame algteksti ka üheksakümne kahes hääletama või mis? siis hääletamegi seda lõige üksteist, originaaltekst poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud. suur tänu selle märkuse eest, härra Kosees. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis, kahes osas. esimene osa, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud. ja ongi tagasi lükatud. üheksakümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusepanek üheksakümmend seitse ja ei, siiski üheksakümne kuuenda algtekst, mis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend seitse ja üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada, ei, üheksakümmend üheksa, vabandab esimees, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. algtekst, lõige kolmteist. ei, ei hääleta seda. hästi, sada siis. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, aga kui tahate kontrollida, kontrollida, siis kontrollime, sada palun. hääletamine lõppenud. ja see on vastu võetud edasi sada üks, kes on poolt? ei, see langeb ära ja sada kaks siis edasi. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolm, kes on poolt? nii, võtame algteksti lõike viisteist kohta, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm, kes on poolt?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 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist, kaks osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, ja tagasi lükatud. kontrollime sada kuusteist. hääletamine on alanud. tahaksin küsida, et äh, mitte meie äh, ainult parlamendiliikmed peaksid paluma kontrollida, nii et palun, äh, et assistendid ja teised, kes istuvad meie selja taga, oleksid hääletamise ajal vaiki. jah, aga mina ju ei kuule, kes siin täpselt on parlamendiliige, kes midagi palub, aga tõepoolest, kontrolli saavad paluda ainult parlamendiliikmed nii et hääletamine on nüüd äh, lõppenud ja see on vastu võetud. sada seitseteist hääletame siis. ei, see langeb ära. sada üheksateist, kes on selle poolt? vastu, erapooletud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 ja sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend kolm kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada, kuuskümmend kaheksa edasi poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss L. no eh, kompromiss L. kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud,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 vastu võetud. sada kaheksakümmend äh, identne ja nüüd siis Empl äh, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, tööhõive kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viies kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa kontrollime. esimene osa tööhõive viiendast. hääletus on suletud. vastu võetud. nüüd tööhõive viis teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive kuus jällegi kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive kaksteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tööhõive kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tööhõive neliteist poolt, vastu e, poolt, uuesti poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive viisteist, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunktid ja taanded, põhjenduspunkt A poolt, vastu, poolt, parandab esimees, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viies poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuues poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsmes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt A, tööhõive, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt C, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. põhjenduspunkt D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. esialgne tekst, tähendab, teen ettepaneku plokis hääletada poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletusele elektrooniliselt tekst muudetud kujul. hääletus on avatud kolmkümmend kaks poolt, üks vastu, suur tänu, kallid kolleegid ja avaldame siis tunnustust härra. nagu ma ütlesin, siis avaldame tunnustust härra Tremossale. Läheme edasi järgmise hääletuse juurde. mitmetasandilise valitsemise põhiseadus, valitsemise põhiseaduslikud probleemid Euroopa Liidus ja kallis kolleeg Silvi Kular on siin raportööriks. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss C. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E, poolt. härra Koses, mida te soovite kontrollida? kahekümne kuues muudatusettepanek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 plokis, palun hääletame. kõik kompromissid. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss S nüüd poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss U poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kuus langeb ära ja nüüd siis kompromiss V poolt vastu ja erapooletud vastu võetud. kompromiss kaks siis V kuni kompromiss AJ, kas te olete valmis plokis hääletama? poolt. plokis, palun. viiskümmend kaks muudatusettepanek langes ära ja seega need kompromissid kompromissist kaks siis V kuni kompromissini AJ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame elektrooniliselt teksti muudetud kujul. hääletus on suletud. vastu võetud kahekümne kuue poolthäälega, seitsme vastuhäälega. proua Gular õnnitlused. järgmine päevakorrapunkt, kallid kolleegid, olge vaikselt. So we move on to the next item. Läheme siis edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, see on päevakorrapunkt number seitse, määruse number üheksakümmend üheksa murd kaks tuhat kolmteist muutmine, see puudutab Euroopa statistikaprogrammi. täna on siis tegemist esimese tutvustusega ja ma kavatsen siis hispaania keeles oma raportit tutvustada teile. nagu te teate, Euroopa poliitika rakendamine eeldab seda, et meil on võrreldavat ja usaldusväärset statistikat majandusnäitajate kohta Euroopa Liidus ja liikmesriikides. seda riiklikul kui ka regionaalsel tasandil. see statistika on ülioluline ka selleks, et rahvas mõistaks, millest Euroopa nendega räägib. ja seega määruse ja par-, äh, määrus parlamendist ja nõukogust statistikaprogrammi kohta kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat seitse, mille me jaanuaris vastu võtsime, mille eesmärgiks on üldraamistiku väljatöötamine statistika kujundamiseks ja levitamiseks perioodiks kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat seitseteist, on selle määruse aluseks. nagu te teate, määruse eelnõu, mille komisjon esitas nägi ette kakssada kakskümmend üheksa miljonit äh, selleks eelarveperioodiks. ei nõukogu ega parlament äh, ei avaldanud vastupanu sellele seadusandliku menetluse jooksul, aga juunis kaks tuhat kaksteist mitmeaastase finantsraamistiku alastel aruteludel ja äh, omavahendite resolutsioonis viitas sellele, et äh, mitmeaastaste programmide sätted pannakse paika siis, kui saavutatakse kokkulepe äh, rahaliste vahendite eraldamise osas. meie raporti eesmärk on siis nüüd muuta määrust üheksakümmend üheksa murd kaks tuhat kolmteist Euroopa statistikaprogrammi kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat seitseteist kohta ja täpsemalt puudutab siis see just nimelt neid rahalisi eraldiseid tegemist on siis nelja-aastase statistilise programmiga ja ettepaneku kohaselt peaksime me kaasama see, me sellesse, selle mitmeaastasesse finantsraamistikku järgmiseks eelarveperioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. viiskümmend seitse koma kaks miljonit eurot nähakse ette aastateks kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat seitseteist, vabandust, aastaks kaks tuhat kolmteist, ähm, kakssada kakskümmend neli koma kaheksa miljonit on ette nähtud kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kakskümmend jaoks. ja seega ülejäänud osas muutusi ei ole, eriti mis puudutab eesmärke meie lisades, mis näeb siis ette viie aasta perioodi jooksul kogutava, suunised viie aasta jooksul kogutavatele Äh, andmetele, statistilistele andmetele. mina teeksin ettepaneku mitte muuta seda ettepanekut, seda ei ole vaja nimelt teha ja ma paluksin siin variraportööride toetust. Äh, kuulda on, et ka nõukogu toetab seda arvamust ja põhjus on selleks see, et me peame tegutsema nii tõhusalt kui võimalik. Ehm, majanduskomisjon nimelt praegu ehm, tegeleb väga paljude erinevate raportitega ja Euroopa Parlamendi statistikaalased raportid on väga olulised ja seega on täiesti kohane, et ehm, me teeksime seda tööd paralleelselt. suur tänu ja annaksin nüüd sõna siis variraportööridele, kes on kohal. proua Gulag. mul ei ole mitte midagi lisada sellele, mida te just ütlesite. see eriti suuri probleeme ei tekita, see teema, ja toetame teie lähenemist. suur tänu, proua Kula. roheliste seast, kas on siin keegi, kes soovib sõna saada, tundub, et mitte. konservatiivide seast härra Epping. suur tänu, härra juhataja, ka mina tahaksin meie täit toetust avaldada. suur tänu see on vist olnud küll äh, majanduskomisjoni ajaloo kõige lühem arutelu, kas komisjon soovib sõna? ja suur tänu, härra juhataja, ma tahaksin lihtsalt tervitada seda, et te meid toetate, me hindame seda kõrgelt. Te olete olnud äh, viimastel aastatel meile suureks abiks ja loodetavasti jääb see nii ka tulevikus äh, selle uue programmi alt. suur tänu. no suur tänu kõigile, ütleb härra juhataja. nii palju siis sellest lisakõnelejaid ei ole ja muudatusettepanekute tähtaeg on kakskümmend neli oktoober. ja kaheksateistkümnendal novembril häälet- äh,, arutame neid muudatusettepanekuid, hääletame samal päeval ja jaanuaris jõuab asi täiskokku Läheme siis nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. nimelt äh, muud, äh, kaheksas punkt eeskirjad, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise korral. ja täna me peaksime selle raporti vaatama läbi probleem on aga selles, et härra raportöör Schwab ei ole veel kohal ja me peame istungi peatama, kuni selleni, et hetkeni, kuni härra Schwab kohale tuleb, nagu te teate, ilma raportöörita ei saa me seda arutelu pidada. seega me peame istungi peatama seni, selle hetkeni, kuni härra Schwab tuleb ja siis loodetavasti äh, saame ta niipea kätte kui võimalik.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 we can est- ah no I was here so welcome Mr Schwab härra Schwab tere tulemast Läheme siis edasi päevakorrapunkti juurde number kaheksa ja arutelul on äh, siis härra Schwabi raport eeskirjad, millega reguleeritakse liikmesriikide õigusekohaseid kahju hävitamise hagisid liikmesriikide ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise korral. härra Schwab, sõna on teil. suur tänu, härra esimees äh, Pablo kallid kolleegid, mul on väga hea meel, et täna esimest korda saame me sellest äh, raporti projektist rääkida. tegemist on siis ettepanekuga, mis katab äh, liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise võimalusi. kuivõrd aega on vähe, tahaksin ma teile lühidalt tutvustada oma raportit ja räägiksin natukene nendest aruteludest, mille me oleme pidanud äh, maha äh, sotsialistide variraportööri ähm, Sanchez Presedo, härra Eppingiga ECR-ist, äh, liberaalide ja rohelistega. komisjon on minu meelest esitanud väga abivalmi ja vajaliku ettepaneku Nad on arvestanud ka parlamendi seisukohtadega kahe tuhande üheksanda aasta konkurentsipoliitika aruandest. ühiskonna vaatevinklist tuleb tagada see, et need, kes äh, antitrust äh, juhtumite puhul on kannatanud kahju, peaksid saama selle eest hüvitist see on Euroopa Liidu põhimõte, see on Euroopa Liidu õigussüsteemide aluspõhimõte, et kahju tuleb hüvitada ja selles mõttes see direktiiv läheb täiesti õiges suunas. olukord on äh, selline, et me ei ürita selle projektiga mitte midagi uut sisse tuua. me tahame rõhuda sellele, et ei tekiks sellist kahjude turismi Eestis, Euroopas, kus otsitakse siis liikmesriiki, kus hüvitised on kõige kõrgemad nüüd komisjoni esindajaga me kohtusime Firenzes äh, ja ta ütles, et äh, et liikmesriigid äh, ei pea muutma oma poliitikat kahjude hüvitamise osas. Ähm, ka see ei ole, ka see ei ole minu eesmärk. komisjoni ettepanek on koostatud nii, et need inimesed, kes tahavad ära kasutada eh, Euroopa Liidu programmi, peavad tagama selle, et eh, hageja et kostja ei peaks kartma seda, et hageja poolt esitatud informatsioon lekib. Ehm, see ja me loodame, et seda sätet ei vähendada. oht seisneb selles, et ähm, Euroopa Kohtu lahendid äh, on äh, öelnud, et dokumentide vastuvõtmine, vabandust, dokumentide avalikustamine ei ole võimalik, kuid samas ei ole võimalik ka tagada seda, et äh, dokumente äh, hoitakse salajas, selleks ei ole õiguslikku alust, ütleb Euroopa Kohus. kui kohtunik peab otsustama kas hageja täidab äh, tingimusi siis selles osas näeb äh, komisjon ette, et peaks olema siseriiklikud äh, juhised selle kohta, kuidas kohtunikud peavad kontrollima dokumentide vastavust konkurentsipoliitika sätetele. on ainult mõningad dokumenditüübid, mis tõesti salastatakse äh, ja argumente on äh, selle toetuseks artiklis kuus mm, äh, toodud dokumentide salastamine tõesti tagaks õiguskindluse, aga millele ma olen vastu, on see, et kui me loome teatud tüüpi dokumentidele eeliseid, äh, siis see tähendab ju seda, et kohtunik võib ju öelda, et kõik teised dokumendid kuuluvad avalikustamisele nii et selline mustvalgel kirja panemine erandite puhul ei ole ei tarbijate ega ka äriringkondade huvides. ja see kindlasti ei aita eh, ka poliitika jõustamist. Eh, ma arvan, et eh, kaitse tuleks tegelikult tagada kõikide dokumentide jaoks mis on esitatud antitrust äh, kaasuste puhul ja me ei peaks äh, siin eraldi välja tooma teatud tüüpi dokumente. artikkel kuus minu dokumendis praegu ei ole piisavalt äh, selge. ühesõnaga, me tahaksime, et see salastatuse põhimõte kehtiks kõikide esitatud taotluste puhul mis nüüd puudutab äh, hagejaõiguseid ja kartelliõiguseid, kuidas äh, neid omavahel lepitada? Äh, Euroopa Komisjon esitas oma ettepaneku ja lähtus põhimõttest, et näiteks trahvide puhul Need, kes on e, paljud küsimused siin ei ole vasturääkivusi tekitavad, aga me peame alati kaitsma neid, kes on majanduslikult nõrgemad, sellepärast et majanduslikult tugevamad e, kostjad või osapooled alati paluvad osa komisjoni programmist äh, programmiga liituda, saavad sellega teatud privileege ja see mõjutab hüvitamishagisid. kuidas see tarbijaid kaitseb, see ma ei tea, mismoodi see välja näeb. ma arvan, et see, mis komisjoni toetuse poolt räägib, on see, et VKE-del oleks nüüd ka ähm, põhjust see taotlus esitada, nad saavad väga kiiresti äh, välja selgitada, milline on neile tehtud kahju suurus ja komisjoni ettepanek äh, paljude liikmesriikide jaoks äh, on positiivne, sellepärast et et see annab äh, nendele pädevatele asutustele võimaluse kiiremini otsuseid langetada. aga mõnedes oludes oleks see jällegi keerulisem, kui peab enne haldusotsuse tegemisest, tegemist läbi viima kuulamise mina ei toeta ähm, kahju, äh, väidetava kahju põhimõtte kasutamist, minu meelest seda on väga raske kohtus tõestada. komisjoni ettepaneku kohaselt kostja kannab äh, siis äh, tõenduskohustust ja nendel on kohustus midagi tõendada ja see aga tekitaks teinekord võib-olla stiimuleid, mis ei ole väga kasulikud seega äh, artiklitest kaksteist kaks olen ma sõnastust muutnud. ma olen võtnud ühendust tarbijakaitseametitega, olen rääkinud äriringkondade esindajatega ja tegelikult kellelegi see eriti ei meeldi. aga me tuleme kindlasti selle asja juurde tagasi. ja nüüd veel siis üks teema, mille komisjon on võtnud ette artikkel seitse lõige kaks osas äh, õiguskaitse, siin on ette nähtud, et äh, hüvitist võiks anda ka alternatiivse vaidluste lahendamise meetme läbi, seda võiks teha siseriiklikes kohtutes, minu meelest see on väga hea äh, lahendus. meil on vaja siis sarnast äh, menetlust ka komisjoni poolt, me tahame sellist menetlust, mis oleks odav äh,, õiguslikult äh, tugev ja mis arvestaks äh, ka äh, siis hagejate ja kostjate seisukohtadega. Need on siis need põhimõttelised punktid, mis minu jaoks on olulised tänasel esimesel arutelul. nüüd aga siis kalendrist, viies november on muudatuse esit-, ettepanekute esitamise tähtaeg, ma loodan, et viieteistkümnendal novembril me saame hääletada, aga me ei tohiks unustada seda, et äh, õiguskomisjonil on siin artiklite viis, seitseteist ja kaheksateist alusel kaasotsustusmenetleja õigus ja loodetavasti nad otsustavad ka ära selle asja väga kiiresti. suur tänu, Andreas, härra Sanchez Presedo variraportöörina saab sõna. suur tänu, härra juhataja, esimene asi Äh, on see, et ma tahaksin tänada härra Schwabi tema raporti eest ja suur tänu, et te olete olnud nii avatud dialoogile, seda algusest peale, hetkest, mil teid äh, nimetati raportööriks. mul on kaks, kahte tüüpi märkuseid. esmalt on tegemist väga olulise teemaga, kuivõrd puudutab see eraettevõtlust ja konkurentsipoliitikat, see rõhub sellele, meil on vaja kindlasti taolistes küsimustes tagada selle, et majanduskomisjon oleks juhtkomisjoniks. see raport ei puuduta üldsegi äh, seda, et me peaksime sekkuma siseriiklikesse õigussüsteemidesse, vaid puudutab see konkurentsipoliitikat ja konkurentsipoliitika tõhustamist selle tõhusaks muutmist. eesmärgiks ei ole siin sugugi, et Euroopa Liit või Euroopa Komisjon hakkaks tükkima liikmes, tükkima liikmesriikide mängumaale. me üritame rakendada lepingut, see on majanduskomisjoni pädevuses ja me tahame kindlasti võtta juhi rolli selles küsimuses. me räägime siin eh, puhtalt konkurentsipoliitikast konkurentsipoliitika alased algatused ei ole horisontaalsed algatused, see on väga konkreetne algatus ja seega on see meie komisjoni pädevuses. ja üks aspekte, mis sellega seotud on, nimelt tõendite äh, avalikustamine, kui jõuava, jõuab tõendeid läbi leniency äh, programmi äh, komisjoni siis on ilmselgelt tegemist konkurentsipoliitikaga. konkurentsiametite otsused siin on meie eesmärgiks avaliku ja erasektori sammaste koordineerimine. räägime me siin sellest, et me tahaksime, et konkurentsipoliitikat, et konkurentsipoliitikat muutuks tõhusamaks ja sellepärast me üritamegi motiveerida erasektorit ähm, selle nimel tegutsema. siin on üsna mitmeid meetmeid, näiteks ähm, kom-, hüvitise suuruse väljaarvutamine ja nii edasi aga ma pööraksin teie tähelepanu sellele, et me peaksime sellele kõigele lähenema konkurentsipoliitika tõhususe vaatevinklist, see oli minu esialgne seisukoht, mida ma tahtsin teiega jagada. Äh, minu esialgne sõnum raportöörile, äh, aga nüüd veel üks teema ma arvan, et me peaksime üritama jõuda kokkuleppele fraktsioonide vahel ja üritama leida lahenduse. tehniline kokkulepe, selle saavutamine on lihtsam siis, kui meil on põhimõtteline poliitiline kokkulepe olemas. me oleme algusest peale öelnud, et meie meelest on äh, siit äh, puudu üks asi, nimelt kollektiivhagid ja ma arvan, et me peaksime ka selles osas mingisuguse soovituse tegema. on terve rida aspekte, millest ma tahaksin rääkida veel. leniency programmid, Euroopa Kohtu lahendid on juba äh, seadnud küsimärgi alla leniency programmide kasutada seda õigust, tegemist aga ei ole absoluutse õigusega. ja kõigepealt me peaksime nende leebema kohtlemise programmide tõhusust hindama kui selleks vajadust ei oleks, siis me pea-, ei ole, siis me peame tagama juurdepääsu informatsioonile, mis informatsioonile, ehk teisisõnu, see on siis see informatsioon, mille alusel arvutatakse välja hüvitise suurus või kahju suurus. me ei ürita siin kuidagi saada juurdepääsu tõenditele äh, lihtsalt niisama, vaid eesmärgiks on tasakaalu saavutamine. ja raportööri sõnadest ma saan aru, et äh, tal on mõistlikke lahendusi. me peaksime äh, võitlema selle eest, et mitte kõik äh, dokumenditüübid ei läheks siia leebema kohtlemise programmi alla, see oleks liigne kaitse võib-olla ja dokumentatsiooni oleks ka siis võib-olla liiga palju. kartellid. see on täiesti tüüpiline äh, süsteem, kus me üritame siis hoogustada midagi ja teisel siis pidurdada. Äh, loomulikult me tahaksime motiveerida inimesi kartelle paljastama ja tõesti, võib-olla oleks mõistlik, äh, kui me mõtleksime siin ühise vastutuse põhimõttele ja et kas see võib-olla teinekord ei ole ebaproportsionaalne, ma pean siin silmas eriti just kõige väiksemaid ettevõtteid, kellel ei ole turul liidri rolli, kuid äh, kes äh, osalevad aktiivselt, kuid kelle tegevus äh, on äh, väga väikeste tagajärgedega, ei ole loogiline, et me paneme nendele niivõrd suure koorma. loomulikult me ei taha, et inimesed hakkaksid kuritarvitama äh, neid väikeseid ettevõtteid kartellide loomiseks. aga on üks veel teema mis on täiesti põhjendatult äh, siin esile toodud, nimelt avaliku ja erasektori sammaste vahelised suhted. tegemist on kahe eraldiseisva sambaga ja me peame siin äh, üritama saavutada sünergiat tagamaks järjepidevuse teiste haldussätete ja sanktsioonidega sellepärast et siin eraldiseisvat sanktsioonide süsteemi välja kujundatud ei ole. sanktsioonide ja äh, kahju vahel peaks olema seos, aga me ei taha koormata komisjoni äh, ka erasektori äh, haldamise kohustusega, see ei ole nende töö, üks puudutab rohkem seda äh, Äh, juriidilist poolt ja teine siis otseselt äh, avaliku sektori sammast. me ei saa koormata seda süsteemi ja ei peaks siia võtma kaasa ka erasektori äh, vahelisi vaidluseid, see oleks liiga suur koorem, kui me hakkaksime ka nende kahjude hüvitamist reguleerima, nii et see peaks olema kohtute töö ja me peaksime olema ettevaatlikud Hispaania äh, seadusandluse kohaselt on menetluseks äh, aega nähtud üks aasta, siin viis aastat. seda piirangute perioodi me ei peaks hakkama piirama Äh, me peame tagama selle, et see seatud piirang vastaks ülejäänud seadusandlusele, see peaks olema vähemalt viis aastat. ja kui see viis aastat on ümber saanud, siis peaks olema ka tähtaeg selleks, mis hetkeks tuleb ähm, kaebus esitada siin on mõned elemendid sees, mis ei puuduta konkurentsipoliitikat otseselt, ma ei räägi siin kollektiivsest kollektiivsetest hagidest, vaid ähm, nii-öelda suurte ja väikeste kahjude küsimusest äh, tuleb leida lahendus ka nende käsitlemise jaoks üsna tihti on tegemist väga suurte hagidega, kus on kahjusummad äh, väga kõrged, nende jaoks peaks minu meelest eraldi menetluse välja töötama. et tulemuseks ei ole see, et suured ettevõtted lihtsalt sellepärast, et hagide hulk on nii suur, äh, jäävad karistamata aga ei peaks minema ka seda teed, nagu on mindud Ameerikas. nii palju siis minu esialgsetest mõtetest. see raport on täiesti õigetes kätes. härra Schwabil on laialdased kogemused selles küsimuses ja seni oleme me omavahel teineteisest väga hästi aru saanud ja ootan siis huviga kokkuleppe saavutamist. loodetavasti üsna pea me jõuame selleni ja selle mandaadi ajal vist ka. suurt tänu härra Schwab peab üsna varsti minema IMCO komisjoni hääletama, nii et ta vabandab, et ta peab lahkuma. aga tema äh, kolleegid siis, tema meeskonnast panevad kirja selle, mis kolleegid arvavad, proua Goulart, nüüd on teie kord, te räägite siis Sofi Intveldi nimel täna? ei, mul ei ole Sofi asemel midagi öelda ja mul ei ole ka midagi öelda sellele, mis just, just praegu öeldi rahulikult. ma pean üle andma juhtimise härra Antolin Sanchez Presedole kuni tänase kohtumise lõpuni. Right, I do hope that some people are left at the end when I am finished, but uh... loodetavasti mõned jäävad lõpuni siia koos minuga. aga kõigepealt väga kahju, et härra Schwab peab siit praegusel hetkel lahkuma, sellepärast et mina tahaksin tänada teda esiteks selle raporti eest, mille ta on koostanud, kuid äh, teiseks äh, ma tahaksin öelda, et me suhtume tema töösse äärmiselt kriitiliselt. kui me vaatame siin komisjoni ettepanekut, siis komisjoni ettepanekut lugedes jäi meil mulje, et seda tuleks tugevdada ja kui me nüüd samas võrdleme seda sellega, mida tegi härra Schwab, siis mina ei äh, nimetaks seda sugugi mitte komisjoni seisukohtade tugevdamiseks äh, või komisjoni ettepaneku tugevdamiseks. loodetavasti jõuame kiiresti kokkuleppele, kuid äh, ma suhtun tegelikult selle ülesande raskusastmesse üsnagi pessimistlikult me tahame inimeste usaldust suurendada meie ühtsesse turgu, meie siseturgu ja meie konkurentsi ja praegusel hetkel ettevõtted saavad kõige rohkem sellest turust kasu ja mitte tarbijad. me tahame tarbijates tekitada usku, konkurentsi, siseturgu. me tahame, et tarbija usuks, et neid koheldakse õiglaselt ja igasuguse valesti kuritarvitamise korral on äh, hüvitusõigus tagatud, nii et väga palju on siin problemaatilist ettevõtjad sageli ütlevad, et me ei, me ei saa selliste olukordade puhul midagi ette võtta ja Euroopa Kohuski on juba kümme aastat öelnud, et iga indiviid peab saama nõuda kompensatsiooni Euroopa konkurentsiõiguse rikkumise äh, eest aga praegu see ei ole veel võimalik ja härra Schwabi tööd hinnates ma pean ütlema, et härra Schwab, Schwab paistab, ei saa aru, kui tähtsa teemaga on tegemist ja mida me peame tegelikult ette võtma. liiga palju härra Schwab äh, on endiselt seisukohal, et me peame äh, endiselt ettevõtete, äriühingute huvisid kaitsma. aga samas ähm, ettevõtted äh, kuritarvitavad õigust ja kõikidel eratarbijatel peab olema samas õigus saada hüvitist. nii et meie teeme ettepaneku määrust tugevdada või reguleerimist tugevdada ja äh, kollektiivse haavi, hagi võimaluse puudumine on üks problemaatilisemaid küsimusi, sellest ei ole üldsegi räägitud siin praegu ning äh, see muudab olukorra äärmiselt keeruliseks, ma saan aru, et komisjon tahaks, et me jõuaksime selle teemaga ühele poole enne valimisi ja võib-olla seetõttu ei taheta neid ühishagisid, kollektiivhagisid arutama jällegi hakata, aga on üsnagi selge, et kui selles toimikus pole kollektiivhagi võimalust, siis hiljem on päris raske seda tööd ellu viia nii et äh, ma eeldan, et me võtame selle arutelu alla ning loodetavasti äh, jõuame ka tulemusteni ja siis juurdepääs tõendusmaterjalidele. juurdepääs tõendusmaterjalidele on suureks probleemiks neile, kes kannatavad konkurentsi õiguse rikkumise tõttu ja kui on piirangud mõningatele dokumentidele juurdepääsu osas, siis äh, jah, äh, mõnikord tõesti on põhjuseid, mistõttu dokumentidele juurdepääsu tuleks piirata, kuid praegusel hetkel, kui me vaatame, äh, tasakaalu, siis äh, need, kes äh, rikuvad seadust, äh, neil paistab olevat juurdepääs absoluutselt kogu infole, tarbijal jällegi, kes on kannataja rollis, on väga raske saada juurdepääsu dokumentidele. nii et me ei tea, kas see tasakaal on päris õige, me leiame, et siin on veel mitmeid probleeme peidus ja me ei tahaks siin eriti leebet kohtlemist, sellepärast et lõppkokkuvõttes on ettevõtted siiski need, kes seadust rikuvad. ja teine teema, mida ma tahaksin tõstatada, oleks äh, tsiviilõiguse ja konkurentsiametite, konkurentsiameti võimude poolne jõustamine, kohaldamine, äh, mis aitab äh, ära hoida kuritegeliku hagide esitamist, mis on meie jaoks väga oluline, need mõlemad, need mõlemad ähm, harud on meile, meie jaoks üht, ühtviisi olulised. me oma muudatusettepanekutes keskendume me konkurentsirikkumiste tõelisele mõjule ettevõtlussektorile ning äh, me tahame kanda hoolt selle eest, et tarbija usalduse puudumine Euroopa vabadus, Euroopa vabakaubanduse põhimõttesse ei jää tähelepanu alt kor-, kõrvale, samuti äh, kartelli kokkulepete liikum-, rikkumise kahju kvantifitseerimine ning äh, kollektiivsed hagid, äh, mille, ilma milleta me ei saa seetõttu äh, meilt võite oodata muudatusettepanekuid, mis tugevdavad komisjoni ettepanekuid, ootan juba pikisilmi arutelusid härra Schwabiga, kuid äh, eks meil tuleb suuri lõhesid ületada, enne kui me äh, ühiselt saame edasi astuda. ma arvan, et see ülesanne pole sugugi kergete killast, kuid tarbija huve silmas pidades tuleb meil pingutada, aitäh! suur tänu! Hea rahe, Epping, palun! suur tänu. mina teen täna lühidalt. paistab, et suurim fraktsioon on siit saalist täna äh, kadunud ja ma rõhutan siin, et meie Euroopa konservatiivid reformismid toetame äh, hüvitiste ettepaneku osa ja me arvame, et äh, me jõuame selle asjaga ühele poole meie praeguse ametiaja lõpuks härra Schwabile suur tänusõnad tema äh, koostöövalmiduse eest ja tema personal annab sõnad ehk edasi, meie põhilised probleemid on seotud leebema kohtumisega ja tsiviilhüvitisega. me peame tagama, et erajõustumine ei äh, sea ohtu ei leebete programm, leebema kohtlemise programmide või lepitusprogrammide saatust ja muudatusettepanek kakskümmend kaks laiema määratluse kohta leebema kohtlemise programmide kohta ning muudatusettepanek kakskümmend üheksa, mis tühistab leebemate dokumentide kaitse põhimõtte, valmistavad mulle muret. ja siis on veel esitan ma mõningaid väiksemaid muudatusettepanekuid ning äh, ootan äh, juba rõõmuga võimalust äh, raportööriga koostööd teha, et uusi kompromisse koostada. suur tänu, härra Epping. keegi rohkem sõna ei soovinud selles küsimuses. nii et kui te peate vajalikuks, annan sõna komisjonile komisjoni esim-, esindajale suur tänu kõigepealt, et tulite meie komisjoni koosolekule, kas sooviksite sõna selles küsimuses? suur tänu, härra esimees. kõigepealt kordaksin äh, asepresident Almunia sõnu, kes kohe pärast selle ettepaneku vastuvõtmist komisjonis äh, juunikuus tuli teie komisjoni ning äh, kinnitas, et meil on väga hea meel, et see esime-, et see on esimene konkurentsiõigust puudutav dokument on jõudnud parlamenti ning ähm, asepresident kinnitas, äh, kui hea meel meil on, et parlament täidab nüüd kaasseadusandja ülesandeid ka selle teemaga seoses mul oli väga hea meel, et raportöör ning teised Euroopa Parlamendi liikmed tunnustasid komisjoni tegevust ning seda, et komisjon on arvesse võtnud varasemaid Euroopa Parlamendi resolutsioone selle teema kohta. komisjon on väga tähelepanelikult püüdnud parlamendi resolutsioonidega kooskõlas tegutseda. meil on mitu eesmärki. me tahame tugevdada äh, erajõustamist, äh, mis peaks täiendama riiklikku jõustamist. ja me tahaksime, et need kaks süsteemi saaksid toimida koos, ilma et äh, te üksteist ohtu seaks Euroopa Parlamendi liikmed on, paistavad olevat nõus meie kahe eesmärgiga ning see valmistab mu, minu, mulle ainult südamest rõõmu. ja äh, härra esimees, kinnitan veel kord, et komisjon on alati Euroopa Parlamendi liikmete käsutuses, oleme alati valmis oma ettepanekuid selgitama, kui sellest kasu on ning äh, kus vähegi on võimalik te aidata kaasa sellele protsessile, kas parlamendis või hiljem siis koostöös äh, koostööprotsessis nõukoguga, anname me endast parima, et äh, lõpplahenduseni jõudmist soodustada, äh, lootes, et äh, see lõpplahendus teenib meie varasemalt, varasemalt püstitatud eesmärke. suur tänu, härra Schmidt komisjonist. rohkem keegi sõna ei soovinud. nii et paar sõna ajakavast, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viies november, nagu ütles ka härra Schwab. pidage meeles, siis et esitage oma muudatusettepanekud selleks tähtajaks. hääletus meie komisjonis leiab aset viiendal detsembril. nii palju siis selle toimiku ajakavast. nüüd on meil päevakorras päevakorrapunkt number üheksa. me oleme päris kiiresti oma päevakorraga ühele poole jõudnud siiamaani ja võib-olla me saame juba alustada selle teema käsitlemist, kuna raportöör on kohal järgmine teema on Euroopa Investeerimispanga kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta aruanne, arvamuse koostaja Tais Berman Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist on kohal ja kui temal pole midagi selle vastu, siis annan sõna äh, arvamuse koostajale äh, sellesama arvamuse projekti tutvustamiseks, palun. suur tänu minu jaoks pole see esimene kord, käsitleda Euroopa Investeerimispanga teemat. Euroopa Investeerimispank on Euroopa Liidu üks oluline tööriist, mis ei peaks aitama ainult Euroopa majandust tugevdada, vaid tugevdada ka arenguriikide majandust. olen Arengukomisjoni liige ning äh, pangandustegevus äh, arengu toetajana on mulle süü-, südamelähedane põhimõte mis puudutab kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat, siis äh, me tervitame seda, et äh, Euroopa Investeerimispank on äh, aidanud kriisi vastu võidelda, töökohti luues, ähm, infrastruktuuri tugevdades, ressursitõhusust tugevdades ning EIP e kapitali kahekordistamine kümne miljardi euro võrra oli õige samm. kuid me avaldame kahetsust selle üle, et äh, Euroopa Investeerimispanga rahastamise kõlbulike projektide arv on siiski väike. võib-olla Euroopa Investeerimispank peaks rohkem omavahendeid kasutama ning otsima ennetavamalt projektivõimalusi, nii et Euroopa Investeerimispank saaks laiendada oma laenutegevust. me tervitame ka ähm, katseprojekti, projektivõlakirjade projekti ning soovime, et selliseid võla, võlakirjade projektiga jätkatakse ning kasutatakse ulatuslikumalt, ehkki minu enda koduriigi valitsus pole sellega sugugi mitte rahul. ära nüüd siin äh, naera midagi, opositsioonierakonna esindaja, meie väikesed sisenaljad, loodame, et saate aru loodetavasti äh, ja loomulikult tuleb arvesse võtta usaldusväärseid pangandustavasid ja hoolsuskohustusi äh, ning äh, tuleb võidelda maksudest kõrvalehoidmise maksuparadiiside vastu. austada tuleb läbipaistvat vastutustundlikku finantstava ja mis puudutab läbipaistvust, siis meil on Euroopa Investeerimispangal on nüüd vastavusdirektoraat, mis vastab inspektsioonipaneelile Maailmapangas ja sellega abil kantakse hoolt selle eest, et hoolsuskohustust täidetakse. selline direktorat on küll olemas, kuid siiski Euroopa Investeerimispanga tegevus ei ole piisavalt läbipaistev ning oleks väga tore, kui meil oleks selle direktoraadi tegevuse kohta äh, aastaaruandes samuti üks osa samuti see vastavuse või direktoraat ei pääse äh, kõikide koosolek, kõikidele koosolekutele äh, Euroopa Investeerimispangas, mina leian, et vastavusosakonnal peaks olema täielik juurdepääs kõikidele koosolekutele, mida see äh, osakond peab oluliseks, äh, et omaenda tööülesandeid täita. ning me kutsume üles siis Euroopa Investeerimispanga juhatust tagama, et äh, vastavusosakonnal oleks juurdepääs sellistele koosolekutele, kui see osakond seda vajalikuks peab loomulikult äh, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad Euroopas on äh, väga olulised töökohtade loojad äh, nii Euroopas kui kogu maailmas ning Euroopa Investeerimispanga rahastamistegevus ja võimalused seoses selle rahastamisvõimalusega on suures osa, osas äh, must maa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. ma rääkisin just hiljuti Hollandis ühe väikese keskmise suuruse et-, äh, ettevõtte esindajatega, kes ei teadnudki, et Euroopa Investeerimispangast on võimalik saada rahastamist ja äh, seetõttu me leiame, et Euroopa Investeerimispank peaks tegema paremini koostööd erapankadega, et rahastamisvõimalustest teadlikkust suurendada ka VKE-de hulgas. me peame Euroopa Investeerimispanga rahastamisvõimaluse muutuma, muutma äh, üldisemaks äh, ja teavitama sellest rohkem, see võib-olla aitab ka jätkusuutlike programmide puuduse probleemi leevendada, mida ma mainisin varem nii palju siis minu poolt, aitäh! suur tänu, härra Tõnisson, selle sissejuhatava sõnavõtu eest, äh, härra Epping. vabandust, minu tähelepanu juhiti sellele, et äh, liberaalide äh, esindaja proua Kulaar soovib samuti sõna. nii et palun. mina asendan siin härra Skilakakist, kes omalt poolt soovis äh, juhtida tähelepanu äh, paarile asjaolule. Äh, ja ma räägin sellest nüüd inglise keeles, kutsume investeerimispanka üles koostama aastaaruandeid VKE-dele laenamise kohta ning ula-, laenu suurus, äh, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete suurus, äh, laenamistegevuse ulatus ja nii edasi, et EUROS äh, saaks siis just nimelt selle väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete valdkonna kohta rohkem infot saada ja see on minu meelest hea mõte. teiseks sooviks ta tõstatada küsimuse, et komisjonis tuleks rääkida sellest, millised on alternatiivplaanid selliste juhtude jaoks, kui kohaliku tasandi pangad rahapuudusel ei äh, toeta erinevaid projekte. kuidas seda probleemi, võimalikku probleemi lahendada ja kas teil on ettepanekuid selle kohta lõunapoolsete liikmesriikide jaoks on see väga oluline teema, aga, aga mitte ainult, see on oluline kõikide liikmesriikide jaoks, aitäh. suur tänu, Silvi. ja nüüd härra Epping, palun suur tänu, härra esimees, ma tahaksin äh, toetada raportööri suuremas osas äh, küsimustes, eriti äh, meile meeltmööda see, et kutsutakse üles, et EIP peaks töökohtade loomisele ja majanduskasvu soodustamiseks laene andma, samuti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete element on meile oluline, mis puudutab projektivõlakirju, siis projektivõlakirjade teostatust peaksime me üle vaatama kogu regulaarselt, et äh, selle abil pakutakse vahendeid transpordi infrastruktuuri info, infokommunikatsioonitehnoloogia projektide jaoks. samuti kutsume üles ka hoolsuspõhimõtetest kinnipidamist selleks, et vältida maksudest kõrvalehoidmist, agressiivset maksuplaneerimist ja maksuparadiise samuti tahaksime sünergiat Regionaalarengupanga tegevusega äh, Äh, et need asutused võiksid riske ja kulusid jagada, samuti tahaksime põhjalikku aruandlust Euroopa Parlamendile iseenesest, mis puudutab Euroopa Investeerimispanga mõju majanduskasvu ja töökohtade loomisele äh, Euroopa Liidus, maailmas äh, ning iseäranis naabrusriikides. aitäh! suur tänu, härra Epping! härra Ökut rohelistest, roheliste seast. suur tänu äh,, härra Tais Pärmelin see on oluline teema nii Euroopa konservatiivide reformistide jaoks kui ka roheliste jaoks. ja tegemist on tõesti väga tähtsa organisatsiooniga, Euroopa Investeerimispangaga ja see arvamuski on ka oluline. seetõttu on väga kahju, et äh, Euroopa Rahvapartei esindajad pole siin kohal. Äh, jah, äh, kui räägitakse kärpimisest ja distsiplineerimisest, siis on nad alati kohal, aga kui me räägime investeeringutest, kus nad siis on? nüüd me räägime siin eurokriisist, Euroopa Investeerimispangast ja meil on väga hea meel selle üle, et te olete pööranud tähelepanu väikestele keskmise suurusega ettevõtetele. seda me toetame. tahaksime omalt poolt paar asja veel juurde lisada. Euroopa Parlamendi ühes varasemas resolutsioonis me suure, me soovime veel äh, EIP kapitali suurendada, seda me tahaksime ka siinkohal toonitada ja mis puudutab energiapoliitikat, äh, siis äh, me tahaksime seda sõnastust pisut tugevdada. me tahaksime, et äh, Euroopa Investeerimispank peaks toetama veel äh, mitte taastuvenergia kasutamise järk-järgulist lõpetamist. mis puudutab kliimamuutustega kohanemist, Euroopa Investeerimispank peab samuti oma ressursse ja ekspertteadmisi suurendama selles valdkonnas, see on tulevikus üha olulisem teema, nii et ka siin me tahaksime paar asja juurde lisada. aga üldiselt ma arvan, et tegemist on hea, tugeva arvamusega, see arvamus ka peab olema tugev ja selgesõnaline, nii et suur tänu, Tais, tehtud töö eest, ootan pikisilmi meie koostööd ning lõpetuseks veel äärmiselt kahju, et mina ei saaks kampaaniat pidada sinu vastu aga eks me kohtume nii või teisiti kuskil. aitäh, Tass! suur tänu selle sõnavõtu eest me käsitleme seda teemat pisut päevakorrast, päevakorras ette nähtud ajakavast varem. kas härra Langen, kes on tulnud, soovib samuti sõna? me tõesti alustasime arutelusid varem kui alguses ette nähtud, aga, aga härra Berman, ma annan teile sõna, et te saaksite kokku võtta kolleegide varasemad sõnavõtud. suur tänu, esimees. ma tervitan kolleegide sõnavõtte. paistab, et me oleme ühel meelel selles osas, kui oluline on Euroopa Investeerimispank ning meie nägemus äh, investeerimispangast kui ähm, riiklikust tööriistast äh, antikontratsüklilise kapitali andjana äh, on üsna ühesugune. Selvi, oleme nõus, et meil oleks vaja aruannet väikestele ja keskmisele keskmise suurusega ettevõtetele suunatud tegevusest, see on tegelikult meie, meil siin kirjas meil on vaja täpsemalt teada, mis, millised toetusvahendid väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul toimivad ja mis mitte. härra Epping, oleme täiesti nõus, me peame korrapäraselt üle vaatama need tulemused, mida me saavutame projekti võlakirjadega, me ei või lihtsalt suvaliselt tegutseda ja, ja oodata, mis siis pärast tuleb. ka hoolsuskohustuse osas oleme me teiega nõus Teie rõhutate, kui oluline on aruandlus Euroopa Parlamendile, jällegi olen kahel käel nõus sellega ja me oleme ka öelnud, et Euroopa Investeerimispank peab esitama korrapäraselt aruandeid selle kohta, kuidas on edenenud parlamendi eelmiste soovituste täitmine. ja Bas, suur tänu selle eest, et te tunnete kahetsust, et mina ei võitle teie vastu sotsiaaldemokraatide liidrina, aga äh, matusekõnedeks on veel liiga vara. ma ei ole veel kuhugi kadunud. mis puudutab energiavaldkonda, siis ma toetan teie muudatusettepanekuid. mina oma esialgses arvamuse projektis pean ma olema, pean olema üsna äh, napisõnaline aga muudatusettepanekud, mis aitavad mul täpsustada Euroopa Investeerimispanga rolli pangandusalase tööriistaga üleminekuprotsessis säästliku majanduse suunas, kõik sellised muudatusettepanekud on väga teretulnud. kliimamuutusega kohanemise meetmed, jah, varasem kommentaar puudutab ka, ka seda, see on üks osa meie üleminekust säästliku majanduse suunas ja loodetavasti sinu muudatusettepanekutega õnne-, aitame kaasa Euroopa Investeerimispanga selle osa täpsustamisele. suur tänu, härra Pärmen, selle lõppsõnavõtu üle ja ma arvan, et sellega me võime selles küsimuses otsad kokku võtta. tuletan teile meelde, milline on ajakava selle arvamuse küsimuses. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuues november. muudatusettepanekud vaatame läbi kahekümne viiendal novembril ja hääletame oma komisjonis kuueteistkümnendal detsembril. ja eelarve kontrolli komisjonis käsitletakse seda teemat jaanuaris ja ma arvan, et tõenäoliselt veebruarikuus jõuab see teema ka täiskogu ette. suur tänu! ja jällegi oleme me oma päevakorrast ees, aga kuna härra Kuutas äh, on kohal ja tema on järgmise teema raportöör, kui nii, siis sellisel juhul, kui kellelgi pole vastuväiteid, siis alustame päevakorrapunktiga number kümme mis käsitleb kohustuslikku automaatset teabevahetust maksustamise valdkonnas. ja meie komisjoni raportöör on härra Kutas Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. palun, härra Kutas. Uh, suur tänu, Antolin, kõigepealt tahaksin ma tuletada kolleegidele meelde, et selle dokumendi puhul plaanib komisjon äh, Maksuametite vahel automaatset teabevahetust pikendada ja laiendada selleks, et intensiivsemalt võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu ning praeguse ettepaneku järgi dividendid, kapitalikasum ning kõik muud finantstulude liigid ja pangakontode saldod lisatakse nendesse kategooriatesse, ähm, mis siis automaatselt teabevahetuse alla kuuluvad see annaks Euroopa Liidule võimaluse omandada kõige ulatuslikumat automaatset teabevahetuse süsteemi. Euroopa Liidu liikmesriigid jagavad omavahel äh, võimalikult palju informatsiooni, nii nagu nad on äh, ka lubanud äh, seda teha USA-ga vastavalt välisarvetega seotud maksukohustuste täitmise seadusele Need ettepanekud, mis selles tekstis on tehtud, olulisemad punktid on esiteks andmekaitse, sellepärast et automaatne infovahetus peab olema kindlasti privaatsuse ja andmekaitse sätetega kooskõlas Euroopa Liidus ning ma olen juba vaadanud, et artiklid direktiivis kuusteist ja kakskümmend viis aastast kaks tuhat üksteist äh, on, seda käsitlevad, aga arvad, arvestades, kui tundlik on see küsimus ja Äh, ja seda resolutsiooni teksti tervikuna, siis on vaja meil kindlasti tugevdada neid punkte. edasi, kahepoolsed lepingud Euroopa Liidule tervikuna oleks kasulik, kui komisjon peaks läbi kolmandate riikidega läbirääkimisi automaatse infovahetuse osas äh, et komisjon teeks seda siis selle asemel, et liikmesriigid teeks seda, nii nagu praegune praktika ette näeb. aga see muidugi ei äh, kohaldu nendele kokkulepetele, mis juba on sõlmitud ning äh, see äh, koos direktiiviga ka jõustuks samuti. ressursid. selleks, et tagada, et direktiivi rakendatakse tõhusalt, peaksid kasutama liikmesriigid kõikvõimalikud inimressursid, äh, raha ja tehnilised vahendid selleks, et automaatselt teabevahetust alustada aastast kaks tuhat viisteist, esimesest jaanuarist. ja viimane punkt, mis on ka väga oluline, on karistused kuigi direktiivi peamine eesmärk on reguleerida riiklike maksuametite vahelisi suhteid ja automaatset teabevahetust, siis liikmesriigid peaksid olema kohustatud kasutama automaatse teabevahetuse toimimise jaoks vajaliku teabe saamiseks karus, karistusi, kui nendest standarditest kinni ei peeta. nüüd kolleegide tööpanust vaadates äh, ma olen nõus, et mõningad muudatusettepanekud ettepanekud äh, parandavad teksti äh, proua Kleeva, Basescu äh, ja teiste esitatud ettepanekud parendavad teksti kindlasti, Ole Schmidti oma näiteks, aga ma ei ole nõus nende muudatusettepanekutega, mis võtavad osa teatud komisjoni ettepanekutest maha siin, näiteks põhiõiguste küsimus ning ka automaatset teabevahetust puudutavalt praegu töötan ma kompromissettepanekute väljatöötamiseks, näiteks põhjenduspunktid üks, kolm ja viis. ja püüan need ka nädala lõpuks teile välja jagada. teisest küljest aga on väga palju äh, lõikeid, mis äh, toovad sisse uusi äh, ideid. kompromisside leidmise võimalus siin on piiratud. ja ma ei näe praegu, et variraportööride koosolekuks oleks vajadus, aga kui mu kolleegid leiavad, et selline koosolek oleks vajalik, siis järgmisel nädalal ma väga hea meelega seda Strasbourgis ka korraldaksid. nüüd aga ootan kolleegide kommentaare. ja suur tänu, Markus, äh, abi eest äh, selle raporti puhul, aitäh! suur tänu! härra Nitras ei ole kohal. rahvapartei nimel on proua Žalaveska. no, no está, me dice que no, no está aquí, entonces. ei, teda ei ole praegu saalis, siis annaksin proua Kularile sõna, kes räägib liberaalide nimel. jah, ma olen ühe mehe orkester täna ja nüüd siis Ole Schmidt ma ta ei saa olla kohal, aga ta palus oma kommentaarid ette lugeda oma muudatusepanekule. kõigepealt on tal kindlasti äh, huvi selles, et Euroopa Liidu tasandil oleks ühtsed reeglid, äh, samuti selle osas, et automaatne teabevahetus äh, kannaks võimalikult palju faktavaimu, mis USA-ga juba on kokku lepitud, viisteist, kaheksateist ja kolmkümmend kolm muudatusettepanekut kajastavad seda. edasi Äh, tuleb kindlasti inimeste privaatsust kaitsta ning andmekaitse äh, ja privaatsuse sätted peavad olema seetõttu täidetud. Äh, ALDE fraktsiooni nimel oleme kirjutanud andmekaitse inspektorile arvamuse palumiseks ning selle arvamuse eesmärk oleks selgitada, kas on mingisuguseid problemaatilisi kohti isik, indiviidide teabe äh, andmekaitse osas selle, selle ettepaneku osas komisjonilt. ootame igal juhul teie kompromisse, raportöör. No... suur tänu, Silvi. härra Kutas, kas tahaksite vastata? no, no thank you thank.... suur tänu. suur tänu Olele ja tema muudatusettepanekute eest ja ma tean tema algatusest äh, inspektorile kirjutada aga mulle tundub, et see kindlasti meie tööprotsessi aeglustab ja praegusel hetkel on väga oluline, et äh, lükata hoog sisse äh, sellele protsessile. aga äh, loomulikult mind huvitab, mis ta vastab. aga ma kinnitan teile, et kõik andmekaitse küsimused on siin väga hästi kaetud. me alles ju muutsime algset direktiivi kus on väga palju ka andmekaitsesätteid, nii et me ei peaks püüdma andmekaitse osa siin rohkem muuta. see on vähemalt minu äh, kõhutunne, kui komisjoni esindaja on kohal, ehk saaks tema omad märkused teha. ole assistent äh, andis mulle just äh, veel lisainfot, ütleb proua Goulaar Äh, ole võttis inspektoriga ühendust ning äh, tema ametist lubati, et järgmiseks nädalaks nad äh, kirjutavad ka vastuse, et kindlasti ei ole meie eesmärk seda protsessi aeglustada. hästi suur tänu. me arutelu ei katkesta praegu, sellepärast et härra Pessee on tulnud roheliste hulgast ja äh, ka proua Jasovleska on kohal, nii et ma annaksin neile kõigepealt äh, võimaluse siis rääkida, rohelised kõigepealt. suur tänu, härra juhataja, ma asendan Rui Tavarest, äh, oma kolleegi, kes teie ees vabandab oma eemalolekut ja olen siis tema kõneisik täna ja tahaksin tänada kõigepealt raportööri selle raporti eelnõu eest meie äh, märkused Roheliste fraktsiooni nimel on lühikesed. me arvame, et see raport on võtnud täiesti õige suuna, eriti mis puudutab ähm, järgmisi punkte äh, maksundusala laiendamine või varamaksu osas öeldu et läbirääkimised kolmandate riikidega oleksid natukene jõulisemad me tõhustame või me paluksime olla ambitsioonikamad eh, ja püüelda kõrgemale selles küsimuses ja veel üks märkus, see puudutab ehm, vajalikke tingimusi. nimelt meie institutsioon ja Euroopa Liit peaksid äh, vaatama omal kõigepealt selle asjaajamise üle ja Austria ja Luksemburg, kes äh, krediidiinfot äh, hoiavad salajas, peaksid kiiremini reageerima ja tegema nii, nagu on öeldud raportis, aitäh. Eh, suur tänu ja nüüd ma annaksin edasi sõna proua Jazovleskale suur tänu, härra esimees. ma tahaksin rääkida oma kolleegi härra Nitrase nimel, kes kahjuks ei saanud täna siin olla. ja tahaksin esitada teile tema arvamuse käesoleva direktiivi kohta. ma kujutan ette, et ma võin tema nimel rääkida, eks ole? kui nii, siis äh, härra esimees, raportöör, daamid ja härrad mul on äh, väga kahju, äh, sellepärast et ma ei ole täna kohal, aga ma olen võtnud endale kohustusi, millest äh, ei saa kõrvale põigelda, olen Rahvapartei juhatuse koosolekul. aga ma tahaksin ikkagi kasutada seda võimalust ja jagada teiega oma märkusi muudatusettepanekute kohta, mis on selle dokumendi kohta tehtud. ma olen juba mitmeid kordi öelnud, kui me alustasime juba selle direktiivi kallal tööd, et Euroopa Komisjoni ettepanek on äh, samm õiges suunas. see laiendab äh, infovahetuse hulka äh, ja see nüüd kaasab ka dividendi, kapitalikasumit ja muid finantstulusid ning see aitab riikide maksubaasi, maksutulubaasi suurendada ning aitab ka läbipaistvamaks muuta ettevõtete maksundusküsimusi sellegipoolest on seda raportit vaja veel parendada ning mul on hea meel, et mitmed kolleegid arvavad täpselt samamoodi. tahaksin juhtida teile tähelepanu sellele, et äh, mina ei olnud mitte ainukene, kes ebatäpsustele ja definitsioonide nappusele ja problemaatilistele kohtadele siin viitas, mis puudutab kapitali ja sissetulekut, mis samuti nüüd kuuluvad siis automaatse andmevahetuse alla seda küsimust tõstatas ka Olle Schmidt, kes ütles, et täpsuse puudumine definitsioonides tähendab seda, et nende uute muudatusettepanekute kohaldusala äh, äh, kattub äh, dividendide intresside maksu andmevahetusega. artikkel kolm A tõlgenduse, tõlgenduseks on vaja lisasätet, sellepärast et muidu hakkab meil tekkima probleemi direktiivi äh, rakendamisega. ja ma olen nõus ka nende kolleegidega, kes olid vastu äh, maksuinfo ligipääsetavuse küsimuses. mõningatel liikmesriikidel ei ole äh, kogu äh, sissetuleku ja äh, kapitali äh, kohta informatsiooni, nii nagu artikkel üks ja lõige, artikkel kaheksa lõige üks ütleb. ja kui me vaatame teatud menetluste kattumist põhiseaduslike sätetega, on see küsimus ka problemaatiline, sellele viitas proua Lulling. kui meie esimene arvamuste vahetus toimus, siis ma toetasin raportööri selles osas, et Euroopa Komisjonil peaks olema mandaat läbi rääkimaks kolmandate riikidega. nüüd aga saan ma aru, et see lahendus ei ole miski, mida liikmesriigid kõik toetaksid. ja Ivo Strejček omades ettepanekutes näitab samuti, eh, millises suunas me võiksime minna selleks, et paremat kompromissi saavutada. mõned liikmed on soovitanud ka eh, rakenduskuupäeva edasilükkamist mul endalgi olid kahtlused selles osas, et kas detsember kaks tuhat neliteist on õige aeg. ma ei teinud muudatusettepanekuid selles osas, aga ma arvan, et me peaksime arutama variraportööride kohtumisel just seda tähtaja küsimust. nii et me liiga tormakalt edasi ei lähe kõik muudatusettepanekud, mis on äh, esitatud, ei ole niivõrd äh, erinevad. Äh, enamikul meist on ühed eesmärgid nende tegemisel. ja ma loodan, et me saavutame kompromisse ja üsna kiiresti. suur tänu. härra raportöör, palun. ma alguses juba ütlesin, teid ei olnud kohal et ma ei leia, et oleks vajalik variraportööride koosolek, aga samas, nagu ma nüüd aru saan teile ette loetud arvamusest, et eh, ehk järgmisel nädalal Strasbourgis oleks selline kohtumine vajalik, et me saaksime ülevaate kõikidest muudatusettepanekutest ning neid kõiki ka arvesse võtta. mis puudutab härra Tavarese arvamust, siis ma olen täiesti nõus sellega, mis ta kirjutas. vaatame, milliseid kompromisse saame me kokku leppida, nii et kõik oleksid rahul suur tänu, Antonin. Eh, suur tänu. see on käesoleva arutelu lõpp ja ma tuletan teile meelde, et hääletamine komisjonis on neljandaks novembriks praegu plaanitud ja see toob ka meid kohe tänase. härra Langen, palun. tahaksin teha märkuse kodukorralises küsimuses, kui me juba kolmapäeval esmaspäeviti ja neljapäeviti äh, EKONi äh, koosolekuid korraldame, mis minu arust on õige, siis peab olema tagatud ka see, et esmaspäeva õhtused koosolekud jäävad ära Strasbourgis. minu arust on vastutustundetu see, et järgmisel esmaspäeval kuni kakskümmend kaks kolmekümneni on meil kaheksa hääletust kahes äh, komisjonis ITRES ja äh, EKONis. ITRES alates kahekümne, kella üheksast ja siinsamas on äh, saalid tühjad, mul ei ole raportit, ma tulin lihtsalt äh, äh, vaatamaks, kuidas siin asjad kulgevad, see on täiesti distsipliinitu, et inimesed võtavad siin raportit arut-, arutada, ise kohale ei tule. selle asemel, et esmaspäeva õhtul siin õigeid raporteid hääletada, siin aga on meil aega vabalt ja mitte keegi kohale ei tule. ma palun, et esimehele ka see kriitika eh, esitataks, kas jätame istungid ära mm, hääletamise esmaspäeva õhtuti Strasbourgis või siis meie praeguse kellaaja istungi. suur tänu härra Langen selle kommentaari eest. ma olen eh, selle komisjoni liige juba üheksateist aastat olnud ja me oleme palju püüdnud seda tööd äh, paremini korraldada, aga see, et me finantsturgude olulisi dokumente praegu esmaspäeva õhtuti Strasbourgis hääletame, samas, samas kui mitmed kolleegid alles sinna reisivad, minu arust see ei ole õige. Eh, sus... suur tänu selle selgituse eest, suur tänu ka teie mõtete eest, ütleb härra esimees ja ma esinaisele ka need äh, edastan hääletamine, nagu juba öeldud, äh, saab äh, aset leidma neljandal novembril härra Kutase raporti üle. ja järgmine koosolek toimub kahekümne esimesel oktoobril, järgmisel esmaspäeval Strasbourgis. loodan teid kõiki siis seal kohata. kõike head teile ja koosolek on lõppenud.